samuti väga selge seisukoha võtnud eh, siis Euroopa mm, kindlustusühi, ühenduste osas. aitäh, nüüd läheme me hääletuse juurde. ning esimese punktina hääletame me kahte resolutsiooni, mis puudutavad Ungari eh, meediaseadust, härra Tool härra president, enne kui me läheme hääletuse juurde väga olulise resolutsiooni osas Ungari meediaseaduse osas, tahaksin ma pöörata kolleegide tähelepanu viimastele arengutele olukorras ja teha ühe konkreetse ettepaneku teile nimelt neli päeva tagasi võttis Ungari parlament vastu muutused meediaseadusesse, mille oli ette kirjutanud Euroopa Komisjon ning äh, ainult sotsialistid ja rohelisti, rohelised hääletasid Ungari parlamendis sellele vastu. volinik Kröös oli kohal nendel, sellel hääletusel ja ta kinnitas, et seadusemuudatused vasta, tähendavad seda, et meediaseadus on Euroopa seadusandluse ja põhiõiguste hartaga vastavuses vasakpoolsete resolutsioon, mis täna keskpäeval tuleb hääletusele, on seega aegunud. see tekst on põhimõtteliselt täpselt seesama, mis kirjutati kokku neli nädalat tagasi ja siin ei viidata absoluutselt Ungari parlamendis läbi viidud hääletusele ja kas me elame ikkagi siin kojas reaalsuses või mingisuguses pettekujutelmas Äh, see resolutsioon ast-, kas astub ta vastu Ungari valitsusele ja Euroopa Komisjonile? arutelu äh, küsimus ka liberaalide juhile, kas te usaldate volinik Kröösi või ei. rahvapartei arvab, et meie parlament kaotab usaldusväärsust, kui nad võtavad vastu resolutsioonid, mis ei ole vastavuses reaalsusega. kas meist kujuneb tõesti siin teater ähm, see tähendab seda, et äh, Rahvapartei võtab oma resolutsiooni teksti tagasi ja palub, et teised teeksid sedasama. Euroopa Parlamendi usaldusväärsus on äh, praegu kaalul äh,. Proszę Państwa. daamid ja härrad. Äh, propozycja jest. daamid ja härrad selline ettepanek on esitatud, see on meile kõigile arusaadav ning Rahvapartei fraktsioon on enda resolutsiooni tagasi võtnud, seega meile jääb ainult üks resolutsioon ja selle on esitanud teised resolutsioonid ning ma pöördun seetõttu teiste, teiste fraktsioonide juhtide poole, et nad ütleksid, mida nemad arvavad, härra Svoboda. aitäh, härra president. lugupeetud kolleegid. härra Tool tõstatas reaalsuse küsimuse, aga reaalsus on see et Ungari parlament ja Ungari valitsus on oma meediaseadust muutnud, see on hea. ja ja algusest peale olime me äh, kõik äh, ju ühel meelel siis äh, selles, et meediaseadust tuleb muuta ning seda on muudetud ja reaalsus, kallid kolleegid, mille kohta te võite ise lugeda, seisneb selles, et OSCE, äh, OSCE ähm, äh, esindaja on öelnud, et need muudatused on ebapiisavad äh, ning Euroopa Nõukogu esindaja on öelnud, et need muudatused on ebapiisavad, see on reaalsus, härra Tool. meie fraktsioon arutas minu juhatusel seda seadust eile, me vaatasime, millised need muudatused on ja meie oleme seisukohal, et äh, samaväärselt OSCE ja Euroopa Nõukoguga arvame me, et need muudatused on ebapiisavad. nii et äh, mida iganes teie arvate, härra Tool, võib-olla me ei võida täna. aga sellest hoolimata me jätkame oma võitlust meediavabaduse nimel. kui teie soovite sellest loobuda, siis see on teie otsus. meediavabadus on vabadus, mis käib käsikäes demokraatiaga. me soovime demokraatiat, soovime ka meediavabadust ja sellepärast äh, me soovime, et täna toimuks see hääletus. ja mitte ainult meie ei soovi seda, vaid äh, ka teie fraktsioonis on kolleege, kes soovivad sama. me peame võitlema meediavabaduse eest Ungaris ja kõikjal mujal äh,. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid ma mõistan, et äh, neli fraktsiooni, kes on esitanud ühisresolutsiooni, ei soovi seda tagasi võtta ja seetõttu me võime minna kohe hääletuse juurde. aga ma saan aru, et äh, sõna soovib ka äh, ALDE esindaja. aitäh vertrauen in die arbeit der kommissarin kroes die ihre arbeit bei der überprüfung des sekundärs äh, volinik Kröösil on äh, kohustus äh, kontrollida ja ta on teinud äh, head tööd meie meelest kindlasti. põhiõiguste, põhiõigusi kaitsev volinik on teinud head tööd, sama head tööd kui volinik Kröös, see on esimene asi ja teiseks tahaksin ma lugupeetud äh, kolleegile äh, öelda seda, et äh, teie, härra Svoboda, mainisite mitmeid väga asjakohaseid asju, te ütlesite, et OSCE ja Euroopa Nõukogu on öelnud, et muudatused on ebapiisavad. tõsi, isegi Ungari valitsuse liige on öelnud, et need muudatused tegelikult ei ole sisulised. näiteks allikakaitse küsimus on lahendamata ja meediaasutuste vastutuse küsimus on ka ebaselge. liberaalid ei võta resolutsiooni tagasi, me soovime hääletust. olgu, me siis hääletame nelja e, poliitilise fraktsiooni ühisresolutsiooni, kes on poolt? vastu erapoolet-. üks hetk, me kontrollime elektrooniliselt ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmsada, daamid ja härrad, see resolutsioon on vastu võetud. porządek dzienny prze... aitäh. nüüd läheme me edasi ja me hääletame lõunapoolseid naber, naabri eelkõige Liibüa ning eh, humanitaaraspekte ja eh, palun teile sõna. siin resolutsioonis on mainimata jäetud üks uus aspekt. mina soovin, et Euroopa Parlament mind toetaks selles, et me väljendame oma äh, meelepaha ja ka oma muret äh, seoses ühe uue arenguga ja ma pean silmas äh, BBC ajakirjanikuga juhtunut, tema võeti kinni ebaseaduslikult ja teda piinati. ning ähm, sooviti isegi läbi viia nõndanimetatud libahukkamist ja tegelikult on sellisesse täiesti ebainimlikku seisu sattunud ju ka, te, ju ka teisi ajakirjanikke, kellel ei lasta Liibüas vabalt tegutseda. tegemist on äh, väga tähtsa aspektiga ja ma arvan, et Euroopa Parlament peaks ka ajakirjanike küsimuse siin tõstatama ning Euroopa Nõukogule saatma väga selge signaali, et me öö, äh, mõistame hukka ja tunneme muret selliste arengute üle, aitäh! suur aitäh teile, nüüd saab sõna proua Komes. proua Komes, kas teil ma, ma küsin teie käest, kas teil on äh, mingisuguseid muudatusettepanekuid? mina olen aru saanud, et ALDE kavatseb esitada suulise muudatusettepaneku, selles on kokku lepitud, aga juhul, kui, äh, kui nad seda ei esita, siis mina ise tahaksin teha ühe soovituse. härra Kaminski on sõna soovinud äh, protseduurilises küsimuses. aitäh, härra president äh,, kogu oma austuse juures tahaksime öelda, et äh, et teie ütlesite, et resolutsioon võeti vastu, aga tegelikult ei näinud me tulemusi ei oma väikesel ekraanil ega ka suurel ekraanil. ma tahaksin teada saada eelmise, äh, eelmise hääletuse tulemusi, kui palju oli hääletajaid, kes poolt äh, ja kes vastu oli, kui, millised on arvud? podaję państwu wynik. olgu, kohe ütlen teile, kolmsada kuusteist inimest oli poolt ja kakssada kuuskümmend neli vastu. ja kolmkümmend kolm inimest jäi erapooletuks. suur aitäh! härra Soer, lugupeetud president, tuletan sellele kojale meelde topeltstandardit, mida me siin kasutame. Ungari meediavabaduse seaduse puhul ei ole resolutsiooni sisse arvatud neid uusi arenguid, mis toimusid esmaspäeval. nüüd me proovime aga arvestada millegagi, mis toimus eile. tegemist on topeltstandardiga, mida Euroopa Parlament kasutab, see on põlastusväärne ja täiesti vastuvõetamatu äh,. daamid ja härrad, kutsun teid üles nüüd jätkama hääletust hääletust, mis puudutab Liibüat ja mille on ette valmistanud viis poliitilist fraktsiooni. ma annan teile ka teada, et me hääletame kindlas järjekorras, kõigepealt on lõige kümme ja see on nimeline hääletus, ma avan hääletuse. aitäh, sellega on hääletus lõppenud hääletus on suletud selles punktis ja lõige kümme on vastu võetud. ning nüüd me läheme edasi lõige juurde üksteist, mida soovib suuliselt äh, muuta ALDE härra Verhofstadt. aitäh, ma ütlen seda ALDE nimel ALDE liidrite nimel ja tegelikult ka koordinaatorite nimel, sest eile pärast äh, debatti leiti üldiselt, et on vaja tugevdada äh, lõike üksteist teksti ning suuline ettepanek on järgmine. kutsub äh, üles äh, looma suhteid üleminekuvalitsusega, kutsub kõrget esindajat üles luua äh, suhteid üleminekuvalitsusega ning ähm, alustama protsessi, et see suhe oleks ametlik ja seejärel jätkub tekst samamoodi nagu eile ning ALDE liidrid ja ALDE koordinaatorid olid sellega nõus ma arvan, et te peate seda kordama meelsasti. kutsub üles kõrget esindajat looma suhteid eh, ajutise ülemineku nõukoguga ning eh, alustama protsessi, mis muudaks selle sideme ametlikuks, selleks et eh, julgustada üleminekut demokraatiale ja tagada laiapõhiline esindatus Liibüa ühiskonnas ning et anda rohkem võimu, rohkem õigusi ka naistele ja vähemustele üleminekuprotsessis ning et Äh, toetada äh, vabastatud äh, ala, aidata elanikkonda ja võimaldada vähemalt kõige elementaarsem humanitaarabi, sealhulgas meditsiiniline abi. aitäh, enne kui me saame hääletada, pean ma teie käest küsima, kas keegi on vastu sellele suulisele muudatusele? ei ole, seega me hääletame. kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? Läheme edasi, lõige kakskümmend kolm, osade kaupa hääletamine, kes on poolt? vastu? erapooletuid ja vastu võetud. ja nüüd me hääletame kogu resolutsiooni, see on äh, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ning äh, see resolutsioon on vastu võetud. kas te soovite, et ma loen ette ka äh, arvulised tulemused? ma saan sellest aru nii, et ei soovi ettelugemist, aga võin ikkagi öelda, et viissada kaheksakümmend neli poolt ja kaheksateist vastu seega tõeliselt ülekaalukas äh, enamus on soovinud selle resolutsiooni vastuvõtmist. tegelikult on äh, see peaaegu et pretsedenditu. nüüd läheme me edasi härra Pelderi raportiga Euroopa Liidu suhtumine Iraani. kõigepealt muudatusettepanek neli. kes on poolt? vastu? tagasi lükatud nüüd komisjoni resolutsioon, lõige kaks, kahes osas esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid ja vastu võetud. härra Pelder soovib äh, ise esitada suulise äh, muudatusettepaneku lõike kuus järel, teil on sõna. suur tänu, härra president. sotsialistide ja demokraatide algatusel ning äh, vastavalt kokkuleppele teiste fraktsioonide teeksin ma ettepaneku, et pärast lõiget kuus lisataks kuuesas, kuuesas mõõdame hulka äh, ebaseadusliku Iraani opositsiooniliidrite äh, kinnipidamise, Hossein Musavi ja Mehdi Karubi kinnipidamise ning nende naiste kinnipidamise. see on Iraani põhi, äh, õigusrikkumine, rikkumine ametivõimude poolt opositsiooni suhtes ja me peame üles näitama solidaarsust Iraani rahva suhtes nende demokraatlikes jõupingutustes. mõistame hukka inimeste hirmutamise ja tagasi, taga, kiusamise ning äh, inimeste kinni, vahistamise, ka nende, kes äh, rahumeelselt meelt avaldavad. kas keegi on vastu sellele suulisele muudatusettepanekule? ei, järelikult kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend seitse, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige nelikümmend, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu? erapooletuid äh, me kontrollime elektrooniliselt ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend üks poolt, kolmsada viisteist vastu, kaheksa erapooletut. me läheme edasi äh, lehe, äh, lõige viiskümmend kolm kahe osa kaupa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, vastu võetud. olgu, olgu, kui te soovite, siis me kontrollime. muudatusettepanek üks, elektrooniline kontroll. muudatusettepanek üks ja hääletus on nüüd alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd põhjenduspunkt K,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 ja proua Eibri Saagik on soovinud esitada suulist muudatusettepanekut. Eh, eh, suur tänu, minu suuline muudatusettepanek oleks, et eh, kõrvaldaksime ühe sõna ja. loen teksti inglise keeles ette ja siis vaata, miks. sellepärast, et on toimunud märkimisväärne suhete süvenemine Iraani ja Türgi vahel, siis küsitleme sõna äh,, kustutame sõna and ehk ja, kuivõrd Iraan kasutab ära oma riiklikke ja mitteriiklikke liitlasi Süürias äh, Hezbollahis ja Hamasiga seoses ja samuti ka moslemi vennaskonna liitlasega äh, et destabiliseerida seda piirkonda, me tahaksime äh, ma arvan, et äh, me ei tahaks siin võrrelda Iraani ja Türgi suhteid äh, Hezbollah ja Hamasi suhetega. aitäh, kas keegi on vastu? vastu ei ole keegi, seega hääletame, kes on poolt. me hääletame põhjenduspunkti N, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. edasi põhjenduspunkt O, eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. ning nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. edasi hääletame me resolutsioonide ettepanekuid, mida on kuus seoses Inimõiguste Nõukogu kuueteistkümnenda istungjärguna, istungjärguga ja proua Haudala on soovinud, äh, on soovinud sõna. Äh, president, in fact. lugupeetud president, tegelikult tahtsin ma äh, ante anda edasi ühe teatise seoses inimõigustega, väga tore uudis on see. Sahharori auhinna ka-, kandidaat, kaheksakümne aastane Süüria advokaat, kellest me oleme varem palju rääkinud, lasti äh, kahe päeva eest äh, vanglast välja ja talle anti armu. Haitamal Halmale äh, on äh, tähtis isik, kes on püüdnud aidata poliitvangidel Süürias vanglast pääseda ja, ja nüüd on ta jällegi ise samuti vabaduses. Dziękuję pani za tę wypowiedź, na pewno wszystkich nas bardzo Aitäh teile selle teadaande eest, me kõik rõõmustame selle üle ja nüüd äh, me läheme äh, selle ühisresolutsiooni ettepaneku juurde ja kõigepealt lõige kuus, äh, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja elektrooniline kontroll, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. edasi. lõige kaheksa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud edasi lõige üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. lõige kakskümmend muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lõige kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid ja elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. lõige kolmkümmend üheksa on vastu võetud. nüüd hääletame me resolutsiooni tervikuna ja protseduuriline küsimus. tahan teile lihtsalt tähelepanu pöörata, et kui me hääletasime lõiget kaheksa originaalteksti, siis tegelikult saksakeelses tekstis oli see üheksateist numbri all, nii et siin on tekkinud väike segadus. võtame arvesse selle, suur tänu selle täpsustuse eest ja nüüd resolutsioon täismahus. poolt vastu, erapooletuid. ühisresolutsioon on vastu võetud suure häälte enamusega. aga härra Landsbergis härra Landsbergis siiski ei soovinud sõna, sellega on hääletus lõppenud ja suur aitäh teile! jah yeah.. Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. The... kallid kolleegid, enne kui me läheme hääletusselgituste juurde, on proua Hall palunud protseduurilist äh, küsimust esitada äh, kirjalike deklaratsioonide osas. suur tänu, proua president ma tahaksin kasutada võimalust tänada Neid neljasadat kolleegi kõikidest fraktsioonidest äh, meie kojas, kes äh, kirjalikule deklaratsioonile kaheksakümmend üks allkirja andsid. lubage tänada ka kogu minu meeskonna, meeskonda äh, tubli tehtud töö eest ning parlamenditeenistusi toetuse osutamise eest. aga kõige suurem tänu kuulub äh, nendele kampaaniavedajatele, ke-, kelle töö oli määrava tähtsusega selles küsimuses. see on näide sellest, kuidas Euroopa Parlament võtab kuulda tavalist inimest ja et rahvasaadik kuulab inimest ja et neid, meid on võimalik veenda, see on demokraatia oma kõige paremas äh, kujus ja näitab seda, et Euroopa Parlament sugugi ei ole võõrandunud oma rahvast suur tänu, proua Hall. ja nüüd, kallid kolleegid, siis hääletusselgitused ja kõigepealt äh, Ungari meediaseaduse alase resolutsiooni osas ja kõigepealt äh, proua Peenova